κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίσω στην σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Άμυνας. Lugupeetud daamid ja härrad, ma tervitan teid äh, meie äh, kaitsekomisjonis. Äh, Duncan, chairman of SEDE, cannot be present today kuna täna härra Duncan Danjon, kes on meie küsim-, komisjoni esimees, ei saa kohal olla, juhatan ma tänast koosolekut Euroopa Kaitseagentuuri direktor oleks ka pidanud meiega täna kell üheksa olema, aga Olli Rehn esines täna väliskomisjonis, ta on siis laienemisvolinik ja e, e, esitas oma laienemise aruannet just samal ajal pidime me selle kohtumise ära jätma. see selgitab ka, miks me täna alustame kell kümme nelikümmend viis. meie koosoleku kantakse ka veebis üle. kui päevakorraprojekti kohta märkusi ei ole, siis loeme selle vastuvõetuks. kas on veel kellelgi mingeid märkusi? Right? We continue forward. If there are no remarks by the end of this meeting, then kui ei, ei ole ka märkusi eelmise koosoleku protokolli kohta, siis loeme ka need vastuvõetuks tänane teema on jalaväemiinid, mis eh, demonstreerib meie komisjoni soovi tuletamaks maailmale meelde, kui oluline on taotleda jalaväemiinide keelustamist ja hävitamist tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal sõlmitud konventsioon on väga palju saavutanud. USA, Venemaa, Hiina, Pakistan aga on jäänud väljaspoole sellest lepingust. Euroopa Parlament on seda lepingut alati toetanud ja toetab ka selle universaalseks Äh, muutmist, on avaldanud sellekohaseid resolutsioone. kolmekümnendal novembril, alates kolmekümnendast novembrist kuni või algab Cartagena äh, konverents, mis on selle äh, lepingu läbivaatamiskonverents. välisteenistuse direktor on soovinud selgitada erinevate osapoolte Äh, rolli selle äh, protsessi raamistikus. Erik Svigren esindab meil äh, Rootsit kui eesistujamaad, siis meil on ka külaline Euroopa Komisjonist, härra Viidmark ning meil on ka külaline Genfi rahvusvahelisest humanitaarse demineerimise keskuse esindaja. selleks et alustada oma diskussioonidega, tahaksin ka ära märkida härra Van Ordeni olulist rolli Euroopa Parlamendis selle teema alal ning samuti on stabiilsusinstrumentiga väga palju tööd tehtud Euroopa Parlamendi väliskomisjonis, samuti tahaksin nimetada dokumenti mis puudutab vabaühenduste rolli demineerimisprotsessis. seda on ka rahvasaadikud toetanud. kõigepealt vaatame läbi meie päevakorra projekti ja siis annan sõna meie külalistele. kõigepealt mindi keelustamise leping, härra Hõsi, palun austatud parlamendiliikmed, mul on suur au täna teiega olla ja pidada teile ettekanne, minu nimi on Stefan Hüsi, ma olen Genfi humanitaarse demineerimise rahvusvahelise keskuse direktor, see on ekspertorganisatsioon, mis asub Genfis, meie juriidiline ülesehitus on natuke eh, sarnane rahvusvahelisele eh, punasele risti organisatsioonile, sellepärast et me oleme Šveitsi organisatsioon, aga meil on rahvusvaheline mandaat iseäranis eh, nimelt selles, et meie toetame äh, siis rahvusvahelist miinide või jala, maamiinide keelustamise lepingu elluviimist. meil on ka mandaat rahvusvaheliste eh, miinitegevusstandardite väljatöötamine, eh, need on vastu võetud ÜRO poolt ja need on ülemaailmselt rakendatavad. samuti on väga tähtis meie roll eh, kildrelvade keelustamise protsessis ja samuti tegeleme ka nii-öelda lõhkemata lõhkekehade mm, küsimusega. lubage mul lühidalt kiiresti siis äh, peatuda meie tegevusel alates tuhande üheksasaja üheksakümne esimesest aastast Ehm, pilt on väga kirju, me oleme eh, ka edu saavutanud näiteks eh, maamiinide hävitamisel, aga eh, meil on siiski veel viis lepinguosalist riiki, kes peavad protsessi lõpule viima. kolm nendest ei ole täht-, tähtajast kinni pidanud, tähtaeg on mööda läinud juba neli aastat tagasi, Valgevene, Kreeka ja Türgi ning Ukrainal läheb tähtaeg mööda järgmisel aastal. see, tegemist on nende varudega, mis on äh, konventsiooni osalised riigid, kõik teised äh, riigid, need, kes, kes ei ole ühinenud äh, konventsiooniga, nendest juba räägiti. nüüd lepingu, lepingu osalised, üheksateist nendest muide ei suutnud oma tähtaegadest kinni pidada, see tähendab seda, et kümne aasta möödudes ei ole nad suutnud eh, jalaväemiinide varusid vähendada, seega neil, nad on taotlenud kümneaastast täiendavat perioodi üle tuhande ühesaja ruutkilomeetri äh, tsiviilkasutuses olevat ala on miinidest puhastatud, äh, tuhandeid kilomeetreid lahinguvälju, aga meil on siiski veel väga palju mineeritud piirkondi ning äh, me isegi ei tea, kui suure ohuga on tegemist teatud riikides. me teame ka, et uusi? järjest rohkem ähm, satub äh, maamiinide ohvriteks äh, uusi, uusi inimesi, äh, niisugused õnnetused mõjutavad paljude inimeste elu. peab ütlema, et kümne aasta jooksul on õnnetuste arv kasvanud, aga see on muidugi humanitaarprobleem. Nende Äh, äh, ja neid probleeme on muidugi ka äh, tunnistatud ja järjest rohkem on näha ka, et, et see demineerimisprobleem on ka majanduslik probleem, sellepärast et mineeritud alasid ei saa kasutada ei majanduses, ei põllumajanduses, ei infrastruktuuri ehitamiseks, ei midagi, millekski muuks ja nüüd need sõnumid, mis on tuleviku jaoks väga tähtsad, mis me oleme välja töötanud viimastel aastatel, meie protsess on pidev, me tegutseme kindlate piirkondadega, puhastades järjest ma-, maad selleks, et seda saaks kasutada kas sotsiaalsetel või majanduslikel eesmärkidel me kasutame mitte ainult tehnilisi eksperte ja andmeid, aga ka äh, analüüse tahaksin teile ka Mosambiigi kohta natukene statistikat anda, mis eh, näitab, kuidas meie tegevus toimib, mis on meie te-, sõnum siis. kahe tuhandel aastal eh, koostati miinide mõjuhinnang ning selle tulemusel tehti kindlaks, et miiniohtlikke piirkondi on lausa viie tuhande viie, viiesaja viiekümne kaheksal ruutkilomeetril. kuus aastat hiljem koostasime samasuguse analüüsi, järjest rohkem maad on puhastatud, järgi on jäänud nelisada üheksakümmend kaheksa ruutkilomeetrit mineeritud piirkondi. me, meie lähenemine on süstemaatiline ja tänu sellele oleme suutnud tegelikult viimastel aastatel üle viiesaja ruutkilomeetri viimastel aastatel puhastada, nii et kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa võib öelda, et ainult kaksteist ruutkilomeetrit Mosambiigis on veel ähm, mineeritud piirkondi ja täpselt samasugust lähenemist kasutatakse ka teistes riikides, aga äh, kui nüüd arvestades demineerimistegevust, siis äh, siis kuigi palju on veel ära teha, oleme me ikkagi teatud edu saavutanud, me oleme eksperte koolitanud, spetsialiste korraldanud, me oleme väga rangeid aparatuuriteste korraldanud, uusi aparatu-, aparaate on tulnud turule, aga kokkuvõttes ikkagi võib öelda, et äh, kindlasti äh, äh, on tulevikus võimalik edu saavutada, edu sõltub aga eelkõige innovatsioonist, programmide Äh, paremast juhtimisest ja äh, kõrge kvaliteedi säilitamisest. meie keskuses töötab ka peaökonomist, kes hindas äh, erinevaid demineerimisprogramme, annangi sõna talle. suur tänu, härra suursaadik, tahaksin edasi minna sealt, kust äh, härra Hüsi lõpetas, nimelt eh, meie tegevus paraneb järk-järgult tänu paremale tehnikalaboratuurile eh, selles valdkonnas just, mida me nimetame humanitaarseks demineerimiseks. muidugi demineerimine toimub eelkõige sõjaliste jõudude poolt, aga me kaasame ka tsiviiljõude, rahu ka, rahuvalvajaid, rahuvalveoperatsioonide käigus teostame me demineerimistöid ja siin graafikul on näha, et et kui me kasutame äh, tsiviilspetsialiste, siis on võimalik kokku hoida kakskümmend viis kuni kuuskümmend protsenti vahenditest loomulikult koolitatakse kõik eksperdid, töötajad välja vastali, vastavalt rahvusvahelistele demineerimisstandarditele. ja meie tsiviiltöötajad kindlasti toetavad kõiki rahuvalveoperatsioone, täiendavad neid. me oleme kuus piirkondlikku uurimust läbi viinud Euroopa Komisjon on rahastanud neid uurimusi aastatest eh, kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat neli ja siis kaks tuhat viis kuni kaks tuhat seitse. Eh, sel perioodil töötati välja kaks erinevat eh, demineerimisstrateegiat, Nõukogu ja Euroopa Parlament olid kaasatud nende väljatöötamisse Need strateegiad puudutasid lõhkemata eh, laskemoona ning miine nendele, eh, neid strateegiaid rahastati eraldi eelarvereast viieteist miljoni euroga esimesel aastal ja hiljem siis teisel aastal kahekümne miljoni euroga. samuti eh, tegeles nende strateegiate elluviimisega ka töögrupp Brüsselis, see oli küll väike äh, töögrupp, aga strateegiad olid edukad, eesmärgid saavutati. tead natuke. kaks tuhat kuus võtsime vastu äh, eraldi eelarve maamiinide hävitamiseks personalil anti uued suunised demineerimistöö korraldamiseks riikides, kus on veel lõhkemata laskemoona ning definitsioone ning järelevalvet ja järelevalve põhi, põhimõtteid täpsustati Uh, maybe just uh, skipping a slide to conserve time. ma jätan ühe slaidi vahele, et aega kokku hoida. praegusel hetkel mis puudutab väiksemaid mõõdulisi tegeli-, tegemisi, on meie programmeerimine ja abiandmissüsteem piiratud. meie süsteem peaks meie arvates äh, kehtima eriti äh, raskes olukorras riikide kohta, ähm, millele annab Euroopa Liit abi, nagu näiteks Afganistan ja Angola. me ei suuda aidata tervet rida teisi riike, kaasa arvatud raskes olukorras riike, millele äh, on vähem raha eraldatud, nagu näiteks Kambodža Euroopa Komisjonil ei ole riigiti võimalik otseselt palju abi anda. me saame keskenduda ainult väiksemamõõdulisele tegevusele. ja seetõttu pole meil piisavalt ekspertteadmisi ja me ei saa toetada ka suuremaid üleilmseid tegevusi meil on mitmeid soovitusi Euroopa Liidule er-, ja eriti Euroopa Komisjoni programmeerimisele. kui eraldi eelarverida või mehhanismi ähm, miinide vastaseks võitluseks ei ole Eh, siis eh, mingisugust edu on võimalik küll saavutada, aga meie arvates kõikehõlmav lähenemine Euroopa Liidu poolt ähm, miinide vastasele võitlusele, selleks oleks tarvis ähm, suuremat ekspert, suuremaid ekspertteadmisi ja suuremaid äh, ressursse. suur tänu! floor for Mr. Peter Herbie, Head Armon Unit, Legal Service International Community of the Red ja nüüd palun rahvusvahelise Punase Risti esindaja, sõna on teil. austatud esimees, parlamendiliikmed, suur tänu kutse eest siia tulla ja eh, suur tänu, et kolleegid on huvitatud meie organisatsiooni tööst. rahvusvaheline Punane Rist on olnud äh, maaminide küsimusega juba kaheksakümnendatest aastatest, üheksakümnendate aastate algusest peale, kui oli näha, et juba ainuüksi see relv on eh, tekitanud lausa vigastuste epideemia kõikides maailma konfliktipiirkondades. aga epideemiatega, nagu me teame, ei ole võimalik neid peatada enne, kui äh, epideemia allikas on suudetud elimineerida, seega me mõistsime, et niisugune probleem tekitab tohutuid inimkannatusi eelkõige tsiviilelanikkonnale pärast konflikte, pigem mitte sõjaväelastele, seega tegemist on meie moraalse kohustusega, mis tuleneb miinikeelustamislepingust. minu meelest on siin nimetatud leping üks kõige edukamaid rahvusvahelisi lepinguid üldse selles valdkonnas mitmel põhjusel. kümme aastat pärast konventsiooni jõustumist võib öelda, et jätkuvalt on see konventsioon väga dünaamiline, väga tähtis äh, arenev konventsioon, ta ei ole jäänud ainult äh, paberile, vaid välja on kujunenud lausa erinevad tegevusprogrammid, saavutamaks defineerimise eesmärke kohtadel rääkides nüüd Cartagena läbivaatamiskonverentsist, mis eh, toimub juba kuuendat korda, esimene muide toimus kahe tuhande neljandal aastal Nairobis, siis töötati välja Nairobi tegevuskava. ka Cartagenas töötatakse välja Cartagena tegevuskava, mis siis annab juhiseid selleks, kuidas konventsiooni kohaldada järgmise viie aasta jooksul. kokku võetakse ka e- saavutatud edu, mida siin ka juba eh, suursaadik Husi nimetas, aga ei maksa alahinnata neid väljakutseid, mis eh, meile veel ikka on jäänud, võrreldes siis nüüd selle perioodiga, eh, mis, mida ma nimetasin kahe tuhande neljandal aastal nimelt üle saja osapoole erinevates äh, maailmajagudes on selle konventsiooni osalised. kõige tähtsam on see, et konventsioon on kehtestanud normid, mis häbimärgistavad neid, kes mis tahes maailmapaigast kasutavad äh, jalaväemiine, aga kahju on sellest, et äh, USA siiski tuhande üheksasaja kahekümne, eh, jätkuvalt kasutab neid miine alates juba tuhande üheksasaja kahekümne esimesest aastast alates Venemaale on kehtestatud küll ekspordikeeld, aga isegi niisugune riik nagu Pakistan eh, eh, kes oli mineerinud piiri Afganistaniga, otsustas, et, et ta ei demineeri seda piirkonda, sest need on need riigid, kes ei ole konventsiooni osalised siis, aga me oleme siiski aastate jooksul tuhandeid kilomeetreid äh, puhastanud jalaväemiinidest ja, ja kahtlemata see on tähtis, kui ja, ja on aidanud vältida just äh, uusi nimohvreid. samuti peab ütlema, et osapooled, konventsiooni osalisriigid on kahe tuhande kaheksandaks aastaks enamuses ka eh, minivarude eh, hävitamise kohustusest kinni pidanud nelikümmend kaks mil-, miljonit eh, maamiini on hävitatud, neid siis enam kasutada ei saa, aga ohvriabist rääkides peab ütlema, et konventsioon ju sündis sellest, et tunti kaasa ohvritele. siis nüüd on vaja eelkõige keskenduda ohvrite vajadustele, kuidas vastata nendele vajadustele, on püüdet-, püüe-, püütud täiendada ja meie ohvriabiprogrammid äh, ei puuduta mitte ainult äh, miniohvreid, vaid äh, pikemaajalist tegevust ohvriabis üldse. meil on lausa kildmürskude konventsiooni ohvreid puudutav artikkel sisse võetud, Mm, eelmises konventsioonis nimetati lihtsalt ohvreid ära või ohvriabiga, nüüd on eh, õiguslikult siduv artikkel kildmürskude konventsiooni sisse võetud ohvriabi kohta. Years after the entry into force of this convention uh, there have märkimisväärne on ka see, et kümme aastat pärast konventsiooni sõlmimist on osapooled kaks korda aastas juba kümme aastat järjest kohtunud, vaatamaks üle, kuidas äh, on konventsiooni täitmine arenenud, see, sellised kohtumised jätkuvad veel viis aastat. on väga keeruline ette kujutada veel dünaamilisemat režiimi, äh, mis äh, aitab kõiki kohustusi täita, kui see maamiinide vastane konventsioon parimal juhul toimuvad selliste konventsioonide raames iga-aastased kohtumised, vahel ainult viie aasta tagant äh, kohtumised. seega on suur vahe selliste edukate konventsioonide äh, nagu meie oma ja teiste konventsioonide vahel, äh, mille täitmist nii sagedasti ei kontrollita erinevalt teistest äh, humanitaarõiguse ja desarmeerimise lepingutest äh, tuleb siin, siin puhul nentida, et, et äh, varude hävitamise, desarmeerimise kõrval on saavutatud koha peal ka humanitaaralaseid tulemusi. pärast kümme aasta kümme aastat äh, konventsiooni sõlmimist tuleb öelda, et jär-, järgmine Cartagena kohtumine on kriitilise tähtsusega, vaatamaks üle, kas paika pandud väljakutsed on täidetud, kas konventsioon on olnud edukas oma eesmärkide täitmisel. nüüd maamiinidest puhastamise puhul tuleb öelda, et kakskümmend, kahekümne kolme riigi osas, kes oli võtnud endale kohustusi selle, käesoleval aastal, siis viisteist nendest vajasid lisaaega viis kuni kümme aastat, suuremal osal öö, oli see kümme aastat, see on, sellest on kahju. konventsioon võimaldas kümne aasta tähtaja pikendamist, aga nõuti maapiirkondade äh, puhastamist võimalikult kiiresti. suurem osa riikidest, kes ei suutnud tähtaegu täita, hakkasid tegutsema ja alles mõistma probleemi suurust äh, alles paar aastat ennem tähtaja saabumist, seetõttu ongi nii paljudel riikidel olnud abi tarvis. riigid nagu Kambodža, Angola, Afganistan mõistetavalt vajavad rohkem aega ja kui pikendatakse teiste riikide tähtaega, sa-, saavad ka nemad pöörata teiste tähelepanu enda probleemidele ning mobiliseerida rohkem ressursse. aga sellise tähtaja pikendamine ei ole mõeldud nende riikide jaoks, kes on, kelle puhul on endiselt paar tuhat maamiini kuskil sõjaväebaaside ümber see erand ei puuduta ainult riike, kellel on vähe maamiine ja kes lihtsalt viivitasid tegutsemisega. kui me ei ole siin edukad, siis võib juhtuda, et äh, riigid, kelle puhul tähtaega pikendati, nende puhul tuleb veel kord seda pikendada, see oleks hea märk. see tähendaks, et äh, maamiinide hävitav mõju inimeludele jätkub. nüüd varude hävitamine. kahjuks on meil oru-, olukord, kus kolm riiki ei ole suutnud öö, äh, tähtajast kinni pidada, kuigi tähtaega, tähtaega pikendada ei saa. Need riigid on Kreeka, Türgi ja Valgevene. no nemad soovivad neli aastat tähtaega pikendada ja Ukraina on teatanud, et nad ei suuda tähtajast, mis on märts kaks tuhat kümme, samuti kinni pidada. Kreeka ja Türgi puhul räägime me umbes miljonist jalaväemiinist, Valgevene puhul kolmest miljonist, Ukraina puhul kuuest miljonist. tegemist on kahetsusväärse olukorraga, konventsiooni mitme täit-, mittetäitmisega tähtaja mittetäitmise taga on mitmeid põhjuseid Valgevene ja Ukraina puhul tulenevad põhjused suuresti sellest, et Euroopa Komisjon ja need vastavad riigid ei ole suutnud finantseerimise paketis kokku leppida. Euroopa Liit on õhutanud Ukrainat ja Valgevenet konventsiooni ratifitseerima ning nad äh, siis ise ka kinnitasid, et nad finantseerivad varude hävitamist. komisjonil on olnud keerulised läbirääkimised, äh, samuti on olnud keeruline hankeprotsess ning äh, see, see on olnud palju valulikum ja aeglasem kui oodatud, aga tõsiasi on see, et nüüd on meil neli riiki, kellel on endiselt umbes kaksteist miljonit jalaväemiini, mida ei suuda, suudeta vastavalt tähtajale hävitada. selle probleemiga tuleb tegeleda eriti silmas pidades edu, mida on Ukraina ja Valgevene saavutanud äh, läbirääkimistel Euroopa Komisjoniga ning järgmisel äh, järelevalvekonverentsil tuleks äh, varude hävitamise teema veel kord tõstatada. Need varud jäid nendesse riikidesse pärast Nõukogude Liidu kokku varisemist, nii et need ei ole äh, võib-olla isegi Ukraina ja Valgevene poolt äh, toodetud. nüüd lõpetuseks humanitaarabi, vaatamata saavutatud edule on reaalsus selline, et ohvrite jaoks ei ole kohapeal suurt mitte midagi juhtunud. Handicap International tuli välja umbes kuu aega tagasi oma raportiga, seal intervjueeriti umbes kolme tuhandet maamini ohvrit. ja seal raportis öeldakse, et, et ohvrid ja nende kogukonnad ei ole täheldanud mitte mingisugust olukorra muutust meditsiiniteenustes ja nii edasi mõned neist isegi ütlevad, et juurdepääs abile on isegi halvenenud. seda peegeldab ka meie organisatsiooni kogemus. mõningas, mõningates piirkonnas on olukord paranenud, on paika pandud ortopeediaprogrammid seal, kus seda ennem ei olnud, aga mõnedes piirkonnas, kondades on hooletuse, ükskõiksuse tõttu programmid hoopis katkestatud. võib-olla on teile ka laiali jaotatud väljakutse parandada ohvrite abi, see väljakutse esitaks Cartagena konverentsile. Oslos toimus juunis ka ohvrite ja ohvri, ohvreid aitavate inimeste kokkutulek ning seal esitatigi see üleskutse. seal öeldakse peamiselt, et suurem osa ellujäänuid ei ole täheldanud olukorra parandamist, paran-, paranenud juurdepääsu abile ning kõige hullem on olukord just riikides, mis on üldiselt kõige halvemate, halvemas olukorras. Cartagena konverents peab olema pöördepunktiks ning seal kohtumisel tuldi välja ka terve rea soovitustega, kuidas olukorda parandada. igatahes, ohvriabi peab olema parem. ning nüüd sellega jõuamegi ressursside küsimuse juurde, mis on kõigi kolme väljakutse taga, millest ma rääkisin. millest puhastamise tähtaeg põhines eeldusel, et kaks, kolm kuni neli korda suurendatakse ressursse. kui ressursse ei suurendata, siis tähtaegadest kinni pidada ei saa. varude hävitamise osas vähemalt Ukraina ja Valgevene probleemid tulenevad just ressursside puudusest ning loodetavasti Cartagena konverentsil saavutatakse selles osas mingeid tulemusi ohvriabi puudujäägid tulenevad samuti ressursside puudusest, mitte ainult otseselt rahast, vaid ka näiteks infrastruktuurist. Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon peavad ka edaspidi eh, siin olulist rolli mängima. Sambia tegi ettevalmistaval konverentsil ettepaneku, et pandaks paika järelevalvekomitee, mis äh, jälgiks siis tähelepanelikumalt äh, erinevaid arenguid ja leiaks üles probleeme. kui selline komitee oleks äh, ennem eksisteerinud, oleks neil olnud parem võimalus selgitada ka abisaajatele, kuidas täpselt äh, rahasid kätte saada. samuti tuleb öelda, et äh, miinivastase võitluse, miinivastane võitlus on ju seotud ka arengu küsimustega, aga mitte ainult. esimese viie aasta jooksul räägiti ressursside mobiliseerimisest, äh, siis hakati rääkima ressursside utiliseerimisest. tegemist on lihtsalt öö, äh, sõnademänguga, igatahes me peaksime keskendunumalt tegutsema järgmisel viiel aastal. nüüd kokkuvõtteks. järelevalvekonverents on oluline selleks, et välja selgitada, kui kaugele on jõutud ja kuidas tuleks tulevikus edasi tegutseda. seal räägitakse nii rikkumistest, millest puhastamisest äh, rõhutatakse seda, et äh, tuleks äh, maa puhastada miinidest võimalikult kiiresti, mitte vastavalt tähtaegadele. samuti soovitakse paremat ohvriabi. ja nüüd kokkuvõtteks. konventsioon, mõjud ulatuvad jalaväemiinidest kaugemale. kildmürskude mõju tsiviilelanikkonnale on tähendanud seda, et on korraldatud äh, ajaloolised läbirääkimised ja üle saja riigi on kokku leppinud äh, sellealases konventsioonis, mis kirjutatakse alla arvatavasti järgmise aasta alguses see seab uued standardid relvaliigile, mis on juba kümnendeid äh, tekitanud kohutavat ja laiaulatuslikku kahju. samuti äh, äh, plahvat- äh, lõhkeainete, äh, sõjad, sõdade järgsete, sõdadest järele läinud lõhkeainete protokoll on äh, selles valdkonnas olulist äh, rolli mänginud. nüüd tuleb öelda, et on paika pandud ikkagi rahvusvaheline selline pehme standard, mida meie nimetame standardiks, mis tegeleb relvadega, mis jätkuvalt tapavad, kuigi neil ei ole mingisugust sõjalist eesmärki enam. ning tuleb tegutseda siin ennetustööga, nende relvade keelustamisega, kui ennetustööst ei piisa, nagu näiteks maamiinide ja kilpmürskude puhul, ning samuti tuleb tegeleda ohvriabiga tegemist on ajalooliselt tähtsa mõtteviisi muutusega. kui lõhkeained on jäänud endisel äh, ennem oli olukord selline, et, et nende lõhkeainetega, mis sõjast järgi jäid, pidid tegelema kohalikud kogukonnad ning nad olid kogu aeg ohus, aga nüüd läbi nende konventsioonide äh, usub rahvusvaheline üldsus, et äh, sellest ei piisa, et kohalikud inimesed peavad äh, neid äh, jäänukeid hävitama, vaid sellega peavad tegelema lõhkeainete paigaldajad ise. ning peavad seda tegema nii, et, et inimeste kannatused oleks võimalikult väikesed üldiselt rääkides on see väga oluline ajalooline areng, suur tänu. suur tänu kõige selle huvitava informatsiooni eest ja nüüd annaksin sõna härra Vingrenile, kes on Rootsi välisministeeriumis vastava ala koordinaator. tahad? suur tänu, lugupeetud parlamendi saadikut, suur tänu ka äh, kutsele, et saaksin osaleda äh, siin koosolekul täna. nii nagu ka teised eelkõnelejad, äh, sooviksin ka mina öelda, et Euroopa eesistuja tegeleb praegu Cartagena konverentsi ettevalmistamisega ning me oleme koostööd teinud ka Norra saadiku EKE-ga avalduste ja dokumentide ettevalmistamisel. ning me töötame ka konverentsi lõppdokumendi kallal. Euroopa Liit on seni teisel ettevalmistamise, ettevalmistaval konverentsil septembris tegi mõned üldisemad äh, märkused ja ma räägin natukene nendest ja siis ka mõndadest teistest äh, ähm, märkused. meie toetasime äh, saadik Epe, Eket tema töös ja progressi Äh, progress on täiesti olemas, äh, mis puudutab ähm, erinevaid rahvusvahelisi lepinguid ja nende täitmist. me oleme täielikult äh, teadlikud ka humanitaarabiga seotud väljakutsetest, mis on seotud siis jalaväemiinide kõrvaldamisega. Euroopa Liidu jaoks jääb just see aspekt ka miinide kõrvaldamisel üheks olulisemaks väljakutseks samuti me oleme taganud Euroopa Liidu äh, äh, finantsabi viimase kaheteist aasta jooksul konventsiooni eesmärgi, äh, eesmärkide saavutamiseks. see näitab ka, kui oluline on Euroopa Liidu komisjoni liikmesriikide töö me tervitame ka seda, et dokumentides on äh, keskendutud ka konventsiooni humanitaarabi poolele. ja et siin on keskendutud ka ohvriabile ja nende elukvaliteedi tõstmisele inimesed, kelle elusid on puudutanud jalaväemiinid, nende muresid tuleb kuulda võtta. ja seda juba ka härra Herbi eh, mainis oma ettekandes, see on ka üks eh, põhilisi põhjuseid, miks Euroopa Liit oma ühises eh, tegevusprogrammis, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kaheksa, nõus, leppis kokku ja nimelt see ühine tegevusprogramm kestab kuni järgmise aasta kevadeni ning see sisaldab tervet rida piirkondlikke seminare ja ka tehnilisi delegatsioone erinevatesse piirkondadesse ja see võimaldab siis kohalikel omavalitsustel, kodanikuühiskonnal, rahvusvahelistel organisatsioonidel osaleda ja, ja vahetada kogemusi. ning äh, sellega äh, üritatakse siis info jagamist äh, parandada. ühistegevuse raames Eh, me leiame, et liikmesriikidel oleks, eh, liikmesriikide jaoks oleks väga positiivne, kui me ka jätkutegevuses kokku lepiksime siis järgmisel aastal. Euroopa Liit rõhutab ka, kui oluline on kui oluline on eh, konventsiooni ulatuse äh, laiendamine, oluline on kaasata veel uus, lepingusse veel uusi osalusriike. kahetsusväärne on see, et suured äh, olulised riigid ei ole äh, liitunud lepinguga. kuid teisalt miine endiselt varutakse ning neid kasutatakse ka valitsusväliste relvastatud osalist, äh, osaliste poolt. nagu me ka kuulsime, äh, edusamme on saavutatud äh, demineerimisel ja ka varude hävitamisel, kuid väljakutsed sellega seotud, sellega seotud väljakutsed on meil endiselt veel olemas. riigid peavad endiselt veel oma varude hävitamisega tegelema ning paljud äh, lepingu osalisriigid on paraku palunud ka tähtaegade pikendamist. nagu me eelkõnelejate ettekannetest kuulsime, siis seitsekümmend riiki endiselt on seotud äh, äh, miiniprobleemidega siin on tegu ka üldise ähm, katusorganisatsiooniga ICPL ja ka järelevalveorganisatsioonid ähm, ning äh, nende tegevust toetavad Rootsi ja ka teised äh, liikmesriigid. mis puudutab ähm, tegevusprogrammi äh, projekti, millega me praegu tegeleme, siis oluline on see, et ohvriabi on kaasatud äh, ka laiemasse äh, tegevusraamistikku. see puudutab ka äh, rahvusvaheliste arengufondide kaasamist. veel üks teema, mida Euroopa Liit oma avalduses rõhutas ja see on seotud ka sellega, mida Peter Herby just mainis, õiguslike Äh, vahendite all, on see, et me peame ka leidma seoseid selle konventsiooni ja ka äh, teiste konventsioonide vahel, näiteks nagu kildmürskude äh, konventsiooniga, see on siis prot-, viies protokoll, mis puudutab tavarelvastuskonventsiooni. eesistuja ootab äh, huviga Cartagena konverentsi ning me näeme selles võimalust äh, tugevdamaks koostööd äh, lepingu osalisriikide vahel jalaväemiinide hävitamise osas. me loodame, et me saame paremini koordineerida doonorriikide tööd ja nagu suursaadik Hussi juba mainis, siis me soovime parandada ka tööd äh, demineerimise valdkonnas. lõhkemata lõhkemid äh, endiselt äh, jätkuvalt mõjutavad ähm, meie elu nii majanduslikult kui sotsiaalselt, samuti nad takistavad miinidest puudutatud piirkondade taastumist. ja seetõttu Euroopa Liit peab pürgima ja end- ja ka abistama äh, demineerimistegevust. komisjon oma viimastes juhistes on ka äh, keskendunud sellele äh, teemale oma äh, demineerimistegevust äh, kirjeldavas dokumendis. viimasel kuul oli muuseas ka väga äh, huvitav seminar, mis oli ka seotud äh, konverentsi ettevalmistamisega ning seal ka neid juhtnööre, neid suuniseid arutati. Kartageenias me räägime ka Äh, seda, kuidas me saame kõige paremini koordineerida äh, demineerimistegevust äh, riiklikul ja ri, riikide, riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Vikmar, kes tuleb Relexi peadirektoraadist, palun. suur tänu, härra esimees, austatud parlamendiliikmed, kolleegid tahaksin kiirelt teile näidata siin slaide, rääkida võib-olla samadest küsimustest, millest Genfi kolleegid rääkisid, aga samas eh, sooviksin ka tõstatatud küsimustele vastata. minu kolleeg Maia, Maria Kruus aitab mind arvutiga, tema muide ongi välissuhete peadirektori kontaktisik kõikides äh, miiniküsimustes, kui teil on mingeid küsimusi, siis palun pöörduge tema poole. otsime siis need õiged slaidid üles. vahepeal räägin, et Euroopa Komisjonis on nüüd niisugune süsteem loodud, äh, mis peab tagama selle, et meil olemasolevad suunised ka rakenduksid, meil on oma kontaktisikud aruannete äh, süsteem Relexis äh, ja nii nagu juba siin ka märgiti, on äh, demineerimisküsimus üks osa ka mitmete, mitmetes mm, regionaalarengu programmides alustagem kõigepealt ja räägime, et räägime siis eh, demineerimisküsimusest, kõigepealt põhimõtetest, mehhanismidest, mida rakendatakse Euroopa Liidus Euroopa Komisjoni antavast abist ja nii nagu suursaadik Vingren ka rääkis, hiljuti korraldas Euroopa Komisjon ka jätkuseminari suuniste rakendamise kohta. kuhu olid kutsutud ka vabaühenduste esindajad. lõpuks tahaksin öelda paar sõna ka teadusuuringute ja areng, arendustegevuse kohta demineerimisvaldkonnas, see on väga tähtis siiski ka meie praeguse arutelu raamistikus ja nüüd äh, tooksin välja selle, et Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni poolelt on juba algusest peale toetatud Ottawa konventsiooni. nii nagu ka eelkõnelejad ütlesid, on tegemist unikaalse desarmeerimisinstrumendiga. see võeti vastu umbes kümme aastat tagasi. kui nüüd diskrimineerimistegevusest üldse rääkida, siis äh, loomulikult ei tegele sellega mitte ainult Euroopa Komisjon, tahaksin rõhutada, et kõik liikmesriigid, vähemalt need, kes on konventsiooni osalised, neid on muide kakskümmend viis, Poola ja Soome ei ole allkirjastanud seda konventsiooni, aga nad kavatsevad seda teha aastal kaks tuhat kaksteist nagu ma ütlesin, meil on mitmeid programme Euroopa ühenduses, aga me ei tohiks ära unustada ka liikmesriikide kahepoolseid abiprogramme. ei tohi ära unustada nõukogu tegevust, nõukogul on CFSB või ÜVJP äh, eelarve ette nähtud ühistegevuseks, toetamaks Ottawa konventsiooni ülemaailmseks muutumist, muutmist ning äh, kaasatud on ka Euroopa Parlament. kui äh, demineerimisküsimust vaadelda tervikuna, siis on näha, et see koosneb erinevatest tegevustest. ma olen nüüd siin mõned, mõned nendest välja toonud. teavitamine, koolitus, varude vähendamine, osapoolte kohtumised, regulaarsed kohtumised, samuti teadlikkuse tõstmine ning ohvriabi. meie oleme praeguse hetkeni toetanud umbes neljakümmend viite erinevat maailma riiki ajajärgul kaks tuhat kaks kuni kaks tuhat kaheksa oleme umbes kolmsada miljonit eurot kulutanud selleks. siin on väike tabel viimase kuue aasta tegevusest, õigemini rahastamisest, aga kui me vaatame seda slaidi, siis äh, alates Ottawa konventsiooni jõustumisest on Euroopa Liit kokku poolteist miljardit eurot kulutanud demineerimistegevusele. viissada miljonit tuleb Euroopa Liidu eelarvest, kolmsada miljonit viimase kuue aasta jooksul siis nimelt. ja eh, oluline on ka ära märkida sünergia meie tegevuse, demineerimistegevuse ja arengukoostöö vahel. praegu muidugi me seda laht-, seda küsimust laht-, lahti harutama ei hakka, aga Euroopa Parlament teab eh, seda probleemi. see on üks keskseid küsimusi ka Euroopa Liidu julgeolekustrateegias. ikkagi tahaksin täna teie tähelepanu juhtida sellele, et eh, et järjest rohkem püütakse nii-öelda kella tagasi keerata. see, mis puudutab julgeolekuküsimusi ja arengupoliitikat, nende omavahelisi seoseid. sageli püütakse neid kahte asja lahus hoida, püütakse neid kahte asja eraldi defineerida, muidugi see tuleneb ka Euroopa Liidu nii-öelda mitme samba struktuurist sest äh, kunagi on see aluslepingutega niimoodi paika pandud, aga tahaksin kuulajate tähelepanu sellele juhtida, sest vahetevahel tõesti tekib siin vastuolusid üleüldise kõikehõlmava lähenemisega. muide, demineerimistegevus on just üks näide sellest, kuidas are-, julgeolekustrateegiat ja arengupoliitikat saab ühendada. ja just sel põhjusel on ka demineerimisküsimus võetud meie erinevate geograafiliste programmide üheks osaks samuti nimetati siin juba, et meil ei ole enam eraldi eelarverida viimased kaks aastat olnud. seetõttu oleme me suunistes ikka püüdnud kolleegidele meenutada, et et ka meie küsimused on väga olulised kolleegidele just, kes tegelevad erinevate geograafiliste piirkondadega. tahaksin ka öelda, et, öelda, et demineerimise eelarverida võeti paar aastat tagasi ära üldise reformi käigus, kus kustutati ära mitmed teemaprogrammid või teemaprogrammide eelarveread. näiteks narkovastase võitluse eelarverida kaotati samuti ära see otsus ei olnud suunatud nüüd otseselt eh, demineerimiseelarve rea vastu, ta lihtsalt eh, sattus nii-öelda üldise reformi ohvriks eh, rahastamisvahendite arv vähenes neljakümnelt üheteistkümnele, aga need ühe, üksteist alles jäänud instrumenti või rahastamisvahetest vahendid äh, saavad tegelikult kaasa aidata äh, demineerimisprogrammide elluviimisele, ega me ei saa tegelikult väita, et äh, vahendite arv oleks vähenenud, aga lihtsalt kuna nüüd eraldi eelarverida enam ei ole alates kahe tuhande teis-, seitsmendast aastast, siis ähm, siis ähm, on suundumus sellele, et vähe, et vähendada äh, vahendeid. muide, kaks kolmandikku demineerimisvahendeid tuligi geograafilistest äh, programmidest varem ja üks kolmandik ainult tuli eraldi eelarvereast, seega suurem osa tuli niikuinii mujalt. siiski äh, meie ülesanne on kolleegile meenutada nendele, kes siis nende geograafiliste piirkondadega tegelevad, kui tähtis on Ottawa konventsiooni täitmine ja mitte ainult, kui tähtis on vähendada neid kannatusi, mida põhjustavad maamiinid, kui tähtis on vähendada äh, miinivarusid. umbes aasta tagasi toimus võtsime vastu otsuse, et, ähm, et korraldada äh, asutuse sisest kampaaniat äh, teavitamaks kolleege probleemidest, rääkides äh, nendest projektidest, mis tegelikult või mida tegelikult kohtadel ellu viiakse. härra Hööbi rääkis siin, et võib-olla on väljaspool seisvatele isikutele, vabaühendustele keeruline erinevaid protseduurireegleid mõista ja ma muidugi eh, pean tunnistama, et ka ise ei mõistnud neid küsimusi nii täpselt, enne kui ma komisjoni tööle tulin. samas mingeid erilisi saladusi ei ole, sest meie suunised on kõik avalikud dokumendid, nad on ka edastatud Euroopa Parlamendile, siin on koopiad ka teie laudadel nagu oluline on märkida ka see, et kui eh, riigistrateegiaid välja töötatakse, siis ähm, juba siis selles etapis on vaja prioriteedid paika panna ja seal ka eh, arvestada demineerimisküsimusi, siis eh, mis peavad olema ka kaasatud mitmeaastastesse programmidesse ning kindlasti tuleb üldiselt arvesse võtta, millised on kõige tähtsamad eesmärgid, mida mitme aasta jooksul nii-öelda esialgsete programmidega äh, on äh, saavutatavad. väga tähtis on neid äh, prioriteete arvestada siis, kui meie partnerriikidega läbi räägitakse või siis abisaajate riikidega läbirääkimisi peetakse. kõik, väga tähtis on Eh, välja töötada prioriteedid, me ei saa neid lihtsalt peale suruda, me ei saa näiteks Valgevenele või Ukrainale peale suruda, et need on meie eh, prioriteedid. väga suurt tähtsust omistame ka nende riikide abistamisele, iseäranis eh, olemasolevate või järele jäänud lõhkemoonavarude hävitamisel, aga kogu see lugu on väga keeruline ja üks põhjus, miks ei ole eesmärke saavutatud, on, on lihtsalt tehniline. Valgevene ja Ukraina eh, maamiinidest on osa väga keerulise ehitusega, sisaldavad surmavat gaasi, nende kahjutustamine on väga keeruline, on vaja eraldi varustust selleks, korraldati vastavalt siis sellele eelarvele mis meil kunagi oli eraldi eelarvereal, ka avalik pakkumine otsiti, kes suudaks neid miine kahjutustada, pakkumine ei olnud pakkumiskutse ei olnud edukas, aga me oleme püüdnud e-, igati julgustada Valgevenet ja Ukrainat lahti saama nendest miinidest, kindlasti on mingi lootus olemas, et, et seda on võimalik saavutada, Valgevenes näiteks äh, Ukrainas puhul siis ootame Cartagenas äh, nende lubadust äh, hävitada nimetatud maaminid, aga, aga vaatame, kas see toimub või mitte, palju sõltub ka poliitilisest tahtest, iseäranis Ukraina puhul on seda küsimust kõige kõrgemal poliitilisel tasemel arutatud nimelt peaminister Timošenko ja Euroopa Komisjoni presidendi vahel. ja nüüd aega kokku hoides läheme paar sammu edasi. härra Ingren rääkis koolitusprogrammi raames korraldatud seminarist, kuhu oli kutsutud ka vabaühendused. üks meie eesmärke oli sealjuures ka see, et selgitada protseduurireegleid kolleegidele, selgitada, milline on nii-öelda programmeerimisprotseduur, et meil on ees ka eh, vahearuande tegemine, see on jällegi võimalus välja tuua demineerimisküsimuste eriline tähtsus. see, millist tähtsust meie osutame nimetatud valdkonnale ja lõpuks tehnoloogiline areng, teadusuuringud. rõhutan, et ma ei ole ekspert mul on ettevõtlus peadirektoraadist kolleegid, kes tegelevad sellega, kahjuks neid täna ei ole siin, nemad oleksid võimelised kindlasti täpsemalt, täpsemaid selgitusi andma, aga tahaksin lihtsalt esile tuua selle, et meie toetame teadusuuringuid demineerimistehnoloogia osas meil on ka üsna mahukas eelarve ette nähtud selleks aastaeelarve julgeolekuuuringuteks, mis on eelkõige suunatud Euroopa Liidu sisestele julgeolekuküsimustele, näiteks kuidas avastada lõhkeainet, see puudutab koht, see on umbes kakssada miljonit aastas. me teeme aktiivset koostööd kolleegidega selleks, et oluline osa sellest rahast läheks ka eh, tehnoloogilistele täiustustele Euroopa Liidus ja täiendaks ka meie demineerimisprogramme. suur tänu! suur tänu ja nüüd kolleeg eh, härra Van Orden. Uh, uh, uh, suur tänu, härra esimees ning tuleb öelda, et väga meeldiv on näha siin täna ka Genfi rahvusvahelise keskuse esindajaid ja eriti Punase Risti esindajaid. eriti tahaksin ma tervitada Peter Harbit, kes on juba üle kahekümne aasta tegutsenud selles valdkonnas. me kohtusime esmakordselt palju aastaid tagasi ja ta on endiselt tegev, ta on tõesti ära teeninud meie tänusõnad ÜRO esindajad loomulikult praegu kohal ei ole, nemad on aga mänginud ka olulist rolli maamiinide vastases võitluses. ja tuleb tunnustada ka Euroopa Komisjoni tegevust. ühisteaduskeskus näiteks on tehnoloogilise poole pealt olnud oluliseks panuseks. kaksteist aastat tagasi osalesin ma isiklikult vägagi komisjoni tegevuses. Äh, Euroopa Komisjon siis toetas äh, miiniohvreid ja aitas äh, miine hävitada, see, selle, kogu selle tegevuse tulemuseks oligi siis kokkuvõttes Ottawa konventsioon. ma ise, nagu öeldud, olin sellel ajal vägagi tegev mõningad meist tundsid toona muret, et maaminide vastane võitlus ei saa olema alaline ja ei ulatu tulevikku. me soovisime seda nuhtlust välja juurida umbes kümne aasta jooksul. see oli meie üldine eesmärk. edu on saavutatud päris palju ju, täna te kuulsite juba nendest edusammudest. sada viiskümmend kuus riiki on Ottawa lepingule alla kirjutanud. miinidest on puhastatud tohutuid maa-alasid. Need on kuulatud, kuulutatud miinivabadeks, siis öö, ähm, miinide all kannatavate inimeste arv on kõvasti vähenenud aga kahe tuhande seitsmendal aastal loeti kokku endiselt äh, viis tuhat, äh, viis ja pool tuhat äh, ohvrit. muutunud on nii mõndagi, aga samas mitte eriti palju. on saavutatud edu, aga teatud õppetundide selgeks tegemiseks on kulunud päris kaua aega vahel on võib-olla olnud tegemist teatud huvide konflikti probleemiga. ja üheksakümne seitsmendast aastast alates on rahvusvaheline üldsus kulutanud peaaegu neli miljardit dollarit miinivastaseks võitluseks. see programm endiselt ju töötab, kulutatakse umbes pool miljardit aastas. see on üsna suur summa. aga mina arvan, et et miinide vastane võitlus saab lõplikult olla edukas ainult siis, kui me keskendume paarile peamisele prioriteedile. me ei ole kulutanud eriti palju aega poliitilise kampaaniale, sest minevikus on see sageli lihtsalt aega kulutanud, aga poliitiline kampaania peaks olema suunatud tõeliste kurjategijate suunas, mitte USA puhul suunas, kes esimestel aastatel tundus peamine vaenlane olevat. tegelikult USA on panustanud rohkem miinivastasesse võitlusesse kui ükski teine üksikriik. kahe tuhande seitsmendal aastal eraldas USA umbes seitsekümmend miljonit dollarit, USA, Norra viiskümmend miljonit, Kanada nelikümmend kuus miljonit, siis Euroopa Komisjon nelikümmend viis miljonit. Euroopa Liidu liikmesriikidest äh, Ühendkuningriik ja Holland on esimesed, äh, nemad eraldavad umbes kakskümmend viis miljonit aastat, äh, Saksamaa ja Soo-, Rootsi on järgmised ning tuleb ära märkida, et Prantsusmaa on viimastel aastatel olnud äh, erandiks, ta eraldab väga vähe iga-aastaselt, umbes kaks miljonit dollarit ainult. aga tõelised pahategijad, nagu mainitud, ei ole seega meie. pahategijad on need, kes endiselt toodavad jalaväemiine ja isegi ekspordivad neid. tootjad loomulikult Hiina, Kuuba, Iraan, Birma, Põhja-Korea, Venemaa veel paar riiki. mõningad nendest riikidest, Hiina ja Venemaa, nagu juba öeldud, on paika pannud ekspordikeelud äh, juba mõnda aastat ta-, mõni aasta tagasi, Iraan aga näiteks väidab, et nad lõpetasid ekspordi, kuigi tõendid väidavad vastupidist. aga suurimad pahategijad on loomulikult need, kes endiselt tapavad, kasutades jalaväemiine mitte, tuleb siinkohal rõhutada, meie relvajõud, kes käituvad vastutustundlikult, ei tapa oma suva järgi. aga Vene ja Birma armeed, nende puhul on teada, et nad on kasutanud jalaväemiine, põhjustades ka ohvreid, aga kõige olulisemaks tegijaks on siin mitteriiklikud relvastatud üksused, see on selline viisakas termin, mina nimetaksin neid mässulisteks ja terroristideks. Nemad on peamised jalaväemiinide kasutajad ja nemad tekitavad ka kõige suuremat kahju süütu tsiviilelanikkonna hulgas, nagu ka äh, riiklike relvajõudude hulgas. soovitan teile suurepärast raportit maamiinide seire kohta peamisteks äh, tegijateks siin on, äh, kuritarvitajateks on Tamili tiigrid Sri Lankal, FARC Kolumbias, Taliban loomulikult Afganistanis ja paljud teisedki. Need, äh, nemad on just need peamised kuritarvitajad. teiseks, meie jõupingutused peaksid keskenduma tegelikele vajadustele. sageli on aega ja ressursse raisatud öö, piirkondade puhastamiseks, kus tegelikult miine ei olegi. me oleme juba üle kümne aasta võib-olla teadnud sellest pro-, probleemist. ohu öö, eeldamine on sellist tühja tegevust põhjustanud ning nüüd kümme aastat pärast lepingu sõlmimist ei ole siiamaani paika pandud öö, öö, selget konkreetset hinnangut, kui palju miine siin on ning ma tsiteerisin praegu sellest dokumendist. seitsekümmend kolm protsenti ainult puhastatud maapinnast tegelikult sisaldas maamiine ja lõhkeveid need praegusel hetkel aga tuleb nentida, et tõesti suuri maa-alasid on puhastatud miinidest ning tuleb tõesti keskenduda ohustatud piirkondadele, mitte nendele, kus miine tegelikult ei ole. ma mõistan, et tuleb inimesi rahustada ja neile kinnitada, et teatud piirkondades tõesti miine ei ole, aga nüüd on leitud vähemalt mingisugused lahendused sellele raiskavale tegevusele. selles kontekstis on Ottawa konventsiooni liikmed võtnud endale päris suuri kohustusi. üks nendest on see, et nad võtavad endale kohustuse puhastada territoorium, mida nad kontrollivad ma mainiksin siin näiteks Falklandi saari, kui Ühendkuningriik süüdistatakse selles, et nad ei ole puhastanud oma piirkondi maamiinidest, tähendab see tegelikult Falklandi saari. samas tuleb öelda, et see oleks tõeline aja raiskamine, neid, seda aega ja ressursse saaks kasutada palju tõhusamalt teistes piirkondades. ma rääkisin äh, Falklandi saarte äh, esindajatega konservatiivide konverentsil Manchesteris eelmisel nädalal ning nemad ütlesid, et selline tegevus on täielik jamps. ma olen käinud Falklandi saare, saartel, see on väga suur piirkond, väga ilus ning seal elab umbes paarsada inimest ja umbes kaks miljonit lammast Äh, argentiinlased, kui nad äh, tungisid äh, Falklandi saartele, küll paigaldasid sinna mingisuguseid miine, aga need on nüüd kahjutud. niisiis, see piirkond on suur, seal puhastustöö oleks väga kallis ja üsna mõttetu, neid ressursse saaks kasutada palju paremini kuskil mujal. kolmandaks tahaksin rääkida relvajõudude kasutamisest. mind üllatab natukene see, et võrreldakse tsiviilelanikkonna äh, kasutamise kulusid relvajõudude kasutamise kulumis, kuludega. see hämmastab mind tõesti, sest eriti riikide puhul, kus on aset leidnud konfliktid, siis eelkõige peaks puhastuste eest vastutama relvajõud. eriti räägime siin Bosniast. Bosnias on see pikemaajaline pro-, probleem juba ja sealne olukord on vastuvõetamatu. puhastustöö toimub väga aeglaselt. endiselt leiavad aset demineerimisõnnetused, tekib uusi miiniohvreid, aga samas on kohapeal relvajõud, keda võiks välja õpetada ja kasutada siis demineerimistegevuses mind natukene hämmastab see, miks me selles valdkonnas rohkem edu ei saavuta. veel paar märkust. tehnoloogia. läbi aastate oleme me tõesti pingutanud kõvasti, et välja töötada uuemat tehnoloogiat. mõned aastad tagasi ma mäletan, kuidas tuldi välja väga äh, huvitavate ja põnevate äh, ideedega, mõned nendest olid isegi kasulikud, nagu näiteks lennukid, koerad, rotid, äh, igaüks tuli välja oma mingisuguse põneva mõttega. aga ajal, mil nii äh, suur hulk meie relvajõududest Äh, kardavad jalaväemiine ja kildmürske, on hämmastav, et me tehnoloogiliselt pole kaugemale jõudnud. tõesti tuleb rohkem ära teha. niisiis kokkuvõtteks, daamid ja härrad, mõned asjad, millest me täna siin räägime, on sarnased sellega, millest me rääkisime kümme aastat tagasi tundub tõesti, et meil on vaja paika panna uued prioriteedid. ja kui me siin räägime nüüd omaenda tegemistest, Euroopa Komisjonist ja nii edasi, peame me tegutsema fokusseeritumalt. ma olen pettunud, et endise, et meil endiselt ei ole ühtset eelarverida ning äh, sidusat tege-, tegevust. see tuleneb arvatavasti Euroopa Komisjoni sisestest võimumängudest ning seetõttu on ressursid hajutatud, sellest on kahju. ning Euroopa Komisjoni rahalised, rahaeraldised on ka iga-aastaselt vähenenud. mina isiklikult küll arvan, et Euroopa Liidu eelarve peaks olema väiksem, aga see spetsiifiline eelarverida peaks järjest suurenema lõpetuseks, daamid ja härrad, peame me pöörama rohkem tähelepanu ohvritele. sest äh, lõppude lõpuks räägime me siin ju inimelude päästmisest. kaaskodanikest ning sellest, et me soovime leevendada ohvrite kannatusi. me räägime siin ohvritest äh, maailma kõige vaesemates piirkondades, kelle elu on niigi raske. ja nüüd on neil näiteks üks jalg ainult või üht, kumbagi jalga ei ole või on ainult üks käsi ja neil on ve-, eriti, veelgi raskem sellises, sellistes piirkondades ellu jääda. suur tänu! Thank you very much, Mr Van Orden. suur tänu, härra Van Orden! ja nüüd saab sõna proua Brandner ja tema on stabiliseerimisvahendi raportöör. suur tänu, et andsite mulle sõna, ma tänan kõiki, kes selle koosoleku organiseerisid, see on tõesti väga oluline ja ma tänan eriti just poliitikaosakonda selle koosoleku organiseerimise eest, ma arvan, et praegu on väga oluline hetk pööramaks tähelepanu sellele, et tegu on tõesti inimeste turvalisust äh, puudutava teemaga. me peame eelkõige just keskenduma inimeste turvalisusele ja nende julgeolekule äh, siin valdkonnas. siin ka öeldi, et me peame tagama selle, et see teema ei kaoks institutsioonide vahelistes äh, laheng, lahingutes nii-öelda. nii et äh, me peame siin vaatama eelkõige just ka sellele, selle poole, mida teeb meie välistegevuse valdkond, selleks, et inimeste turvalisust äh, kõrgemal tasemel tagada. Euroopa Parlamendil on siin väga oluline roll äh, meenutada kõikidele asjaosalistele, äh, kui tähtis on see ülesanne. Ottawa konventsioon räägib ka sellest, kui oluline on kaasata ka kodanikuühiskond äh, meie tegevusse. kuna ma olen äh, stabiliseerimisvahendi äh, raportöör, siis ma sooviksin ka komisjonilt, komisjonile mainida, et äärmiselt oluline on märkida ära konventsiooni jaoks ka kõik ähm, jalaväemiinid. ma sooviksin komisjonilt ka küsida, äh, mil määral saab suunistesse kaasata ka äh, finantsküsimuse, sellepärast et parlament ei ole sugugi rahul sellega, et äh, demineerimistegevuse eelarvet on äh, sellisel määral kärbitud, et kuidas te saate tagada äh, oma suunistega selle, et äh, finantsvahendeid suurendataks? stabiliseerimisvahendist veel mida saaks Euroopa Komisjon ära teha Cartagenasse minnes, et tõuseks Euroopa Liidu nähtavus demineerimistegevuse toetamisel. seetõttu tahaksin, et meie tegevus oleks paremini kontsentreeritud eh, demineerimisele ja arvestades ka seda, et järgmine Cartagena konverents tuleb kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tahaksin ka nõukogult kuulda rohkem, millise seisukohaga tulevad nad välja Cartagenas nende erinevate miinitüüpide kohta, mida käsitletakse, siis maamiinid, jalaväemiinid, tankimiinid ja nii edasi ja samuti kildmürsud, ma tean, et võib-olla Cartagena ei ole pühendatud kildmürskudele, aga me teame ka seda, et kõik liikmesriigid ei ole oma eesmärkideni veel jõudnud. Nad ei vähenda vastavaid äh, lõhkemoona varusid, seega ma tahaksin teada, milliste, millise tegevusega tuleb nõukogu välja selles suhtes? me oleme juba ajakavast maha jäänud ja tahaksin anda nüüd siis äh, nendele sõna, kes soovivad kommenteerida, küsimusi esitada. palun, härra Kaaler. suur tänu, härra esimees. tulen just Addis Abebast ja seal räägib ta Euroopa Liidu Aafrika strateegia rakendamisest ning sellega seoses sooviksin esitada järgmise küsimuse. kuidas meie tegevused äh, kohanduvad selles valdkonnas, äh, mis puudutab demineerimist meie Euroopa Liidu Aafrika strateegiaga, kas siin on mingisuguseid konkreetseid kokkuleppeid, ähm, mis on suunatud just tegevusele Aafrika kontinendil, suur tänu! suur tänu! härra Patikohver. suur tänu! mul on kolm küsimust. esimene on suunatud äh, Genfi rahvusvahelisele keskusele te ütlesite, et kui lähenemine oleks rohkem sidus ja keskendunud, siis Euroopa Liit, Euroopa Liit peaks rohkem vahendeid eraldama. ma sooviksin, et te natukene rohkem selgitaksite. ja teine küsimus on härra Herbile Te ütlesite, et äh, oluline on jääda et oluline on jääda just selle juurde, et, et erinevad konventsioonid vast-, vastavuses oleksid, kuidas seda soovite tagada ja kolmandaks, Rootsi eesistujale Kreeka on üks neid, nendest riikidest, mida siin mitu korda mainiti. ja seda mainiti äh, riigina, äh, kes ei ole oma varude hävitamise tähtajast kinni pidanud. milliseid äh, samme pakute teie välja selleks, et Kreeka oma kohustustest kinni peaks? suur tänu! suur tänu ja järgnev kõneleja. Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, εξέχοντα μέλη της Επιτροπής σας. Σουρτάνου, härra aseesimees. kallid kolleegid, minu nimi on Liidia Matiku töötan Kreeka Euroopa Liidu esinduses ja olen tulnud siia koostöö raames, aga täna kuulsin siin mitmel korral, kuidas öeldi, et Kreeka pole Ottawa konventsiooni täitnud. tahaksin paar sõna öelda miini, demineerimis või miinide hävitamise äh, arengute kohta meie riigis. kolmkümmend neli protsenti oli muide hävitatud juba enne Cartagena plaani ja tahaksin ka öelda, et ähm, meil on ka raskusi. Äh, me teame, et et meie peame transportima miine nendesse riikidesse, kellel on vahendeid nende eh, kahjutustamiseks, näiteks Bulgaariasse. seega enne Cartagenat tuleks need eh, suhted uuesti üle vaadata või suhtarvud Thank you. Thank you, Mr. Chairman. There was um, this question. suur tänu, härra esimees siin räägiti ekspertiisist ja, ja fondidest, et mida me sellega mõtleme. ma ütleksin, et äh, tegu ei ole mitte ainult äh, ähm, Euroopa Liiduga, kus me näeme äh, vahendite vähenemist. Genfi keskuses me näiteks näeme sellist asja, et, et kui on olemas vahendid tehniliste äh, tehnilise abi jaoks, siis, siis äh, seda teeb juba ähm, sõjaväetööstus, aga kui, kui tuleb, äh, kui on tegu humanitaarvaldkonnaga, näiteks nagu äh, maa puhastamistegevusega, siis me ei näe, kuidas kulusid kokku hoida meie programmides. aga ma annaksin sõna härra Pattersonile, kes on need eh, hinnangud läbi viinud. jah, suur tänu, et me saame seda selgitada. suur tänu. siin räägiti ekspertide ja fondide vähesusest Euroopa Liidus. eriti rõhutaksin siin sihtotstarbeliste fondide kaotamist eh, Euroopa Komisjoni sees ning temaatiline eelarverida vähendab äh, Relexi äh, vahendeid, mis keskenduvad tegelikult miinivastasele, miinide vastasele võitlusele see on eesmärkidele vastu töötav ülemaailmses mõttes ning samuti tegelikult tuleks panustada öö, rohkem ka geograafilistest fondidest. seega meil ei ole puudu ekspertidest, vaid tõesti pigem rahalistest ressurssidest uh,. One... ma arvan, et ma vastan sellele ühele küsimusele, mis suunati minule. see puudutab siis seda kohustuste täitmise kultuuri ja kuidas öö, neid probleeme lahendada? me peame saatma selget sõnumit konventsiooni osapooltele, näiteks mis puudutab miinidest puhastamist, siis Äh, kohustus on äh, äh, mitte kinni pidada tähtajast, vaid puhastada maamiinidest võimalikult kiiresti ning selleks tuleb eraldada võimalikult palju ressursse. siit, sest siit tekkisidki ju probleemid, kõik ootasid kaheksanda, üheksanda, kümnenda aastani enne plaanide paikapanemist ja sellest ei piisanud. puudutab varude hävitamist, siis oluline on, oleks see, et Cartagena tippkohtumine ütleks osapooltele, kes ei ole suutnud kinni pidada tähtaegadest, et nad äh, täidaks oma kohustused kiiresti ning annaksid oma programmide lõpptähtajast võimalikult kiiresti teada, kui nad seda ei tee konverentsil endal. ohvriabi puhul tuleb keskenduda minu arvates Äh, sellele, et võimalikult kiiresti anda abi ohvritele koha peal ning samuti tuleks kaasata äh, asukohariigid. see on üks osa probleemist. mõningates riikides keskendutakse ohvri puhul küll, ohvriabi puhul küll ohvritele, miiniohvritele, aga tervishoiusüsteem ise on väga kehvas olukorras seega, kui me ei kaasa asukohariike, siis me suurt edu ei saavuta. ressursside puhul tuleb öelda, et see konkreetne asi, mida me saame ette võtta, on, on luua alaline komitee, kes tegeleb sellega iga-aastaselt, kuhu kaasatakse siis liikmesriigid ja teisedki doonorid, et nad toodaks ühe laua taha Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni kohta tahaksin öelda, et minu arvates on oluline, et Euroopa Liidu ühistegevus, mis üritab tegevust harmoneerida, kahjuks tuleb öelda, et meil ei ole vist praegu piisavalt ressursse selle eesmärkide täitmiseks mõningates kannatajariikides on nii palju muidki probleeme, et äh, miinidest äh, demineerimine ja ohvri, ohvriabi ei ole eriti kõrgel seal nimekirjas, seal riigid kannatavad AIDSi käes, autoõnnetustes saab viga äh, kümneid tuhandeid inimesi, niisiis miinivigastused ei ole kõige suurem prioriteet samuti teatud piirkondades ei peeta demineerimist humanitaareesmärgiks, nagu näiteks Falklandi saared. see, kus, piirkonnad, kuhu miinid jäetakse, kuna, kuna nad otseselt inimesi ei kahjusta, siis võib tekkida olukord, aga olukord võib muutuda, näiteks võib sinna kolida mingisugune sõjaväebaas ning sa-, aga ma arvan, et Euroopa Liidu tegevus tegelikult läheb ju kaugemale kui lihtsalt arengu kontekst. suur tänu, küsimus härra Partikoferilt mul on üks küsimus veel. ma sooviksin äh, Kreeka esindajale veel ühe küsimuse esitada. ja härra Van Orden siis. ma arvan, et eesistuja esindaja soovib veel vastuse anda. suur tänu nõukogu eesistuja on olnud äh, kahepoolsetes suhetes Kreekaga äh, selles küsimuses. me kuulsime just äh, selgitusi ka Kreeka esindaja poolt. me oleme veendunud, et siin on tegu jätkuva protsessiga ja et nad viiskümmend protsenti oma varudest saavad hävita-, hävitatud Cartagena konverentsi ajaks kuid see kehtib ka Kreeka, Türgi kohta, ehm, mis puudutab siis konventsiooni eesmärkide saavutamist, kas Türgi ehm, on hävitamas oma varusid lähimal ajal? Valgevenega me samuti peame läbirääkimisi Ukrainaga, samuti järgmisel aastal jätkame seda, selle küsimuse arutamist. veel paar küsimust, mis puudutab stabiliseerimise äh, vahendi raportööri küsimust. ma kardan, et ma ei saanud teie küsimustest päris aru, ehk saaksite täpsustada? ma vabandan, et äh, need olid natukene ebaselged. esimene puudutas siis äh, Euroopa Liidu osalemist Cartagena konverentsil ja kui ranged te kavatsete olla nende eesmärkide saavutamisel, sellepärast sest ma tean, et äh, see ähm, teema puudutab mitte ainult enam maamine, vaid ka veokivastaseid miine, et kui, äh, kui range te kavatsete olla selle miini tõlgendamise, miini mõiste tõlgendamise osas ja teine asi puudutab siis kildmürske ja nende varude hävitamist. mida te kavatsete teha, et need varud kiiremini hävitataks? härra äh, eesistuja, esindaja, ma vist päris ei selgitanud täpselt, mis puudutab teisi miine kui jalaväemiine, siis äh, tavarelvastuse äh, konventsiooni alla äh, need käivad ja need ja see on endiselt veel päevakorras, vähemalt meie puhul. me loodame, et me saame uuendada seda tööd, sest seda väga palju tööd on juba viie aasta jooksul ära tehtud selles osas kuid see võib, me loodame, et me saame nendesse läbirääkimistesse uue elu sisse puhuda. ja liikmesriigid on erineval arvamusel seoses Oslo konventsiooniga, mõned on selle allkirjastanud, mõned ei ole. meie üritame hetkel saavutada seda, et tavarelvastuse konventsiooni eh, protokoll eh, esitataks taas ja et sinna kaasataks ka tootjad, aga et eh, see siis ei puuduta mitte kildmürskute tootmise keelustamist, vaid nende hukkamõistu. ja komisjoni esindaja, palun. suur tänu, ma üritan teha lühidalt. nüüd, mis puudutab küsimust mis puudutab siis äh, demineerimise äh, suuniseid, siis praegu on liiga vara veel öelda, kas äh, need suunised saavad olla ka, saavad ka edukaks kuid ähm, fondide rahastamise osa on vähenenud, seda me oleme näinud. suunised võeti vastu aasta tagasi komisjoni töödokumendina. meie jätkame tööd geograafiliste üksuste ja delegatsioonidega, samuti me oleme loonud võrgustiku, mis puudutab siis demineerimistegevust. sest siin ei ole tegu mitte ainult sellega, et meil on äh, pühendunud ekspertide tegu, kes teevad, kes töötavad koos komisjoniga, vaid siin on tegu ka humanitaartegevusega, siin on tegu ka äh, põllumajandustegevuse parandamisega näiteks, mis puudutab, äh, mis puudutab just põllumaade demineerimist. meie jaoks on oluline ka see, kuidas need tegevused täpselt läbi viiakse nii et äh, me peame nat-, mõnda aega ootama, enne kui me saame öelda, kui palju on kulutatud äh, demineerimistegevuse peale. samuti me oleme ette näinud kolleegide jaoks eriväljaõpet just nende kolleegide jaoks, kes töötavad erinevate graafiliste äh, programmidega, et nad saaksid täpselt aru, mida, mida puudutab äh, üldse demineerimistegevus. nüüd ähm, demineerimistegevuse puhul on kaks osa äh, stabiliseerimisvahendi all, mis, see puudutab siis kriisi reageerimist ja see ähm,, siin all me rahastame ka ehm, demineerimist. kuid tihtipeale demineerimine ei, ei ole, ei käi vahetu äh, kiirreageerimise alla. see on juba üks piirang. kui vaadata nüüd äh, ehm, pikaaegset stabiliseerimisvahendit, siis äh, ma sain aru, et on äh, et oli kokkulepe, et seda ei kasutata äh, demineerimistegevuseks. ja ma, äh, see on fakt, aga võib-olla me peame seda äh, asja uuesti üle vaatama. nüüd, mis puudutab seda, kuidas kuidas tagada, et me oleme hästi ette valmistatud Katariina konverentsiks, siis äh, just Valgevene ja Ukraina teema on just need, millega me praegu kõige intensiivsemalt äh, tööd teeme ja lõpetuseks veel küsimus, mis puudutab ähm, Aafrika Liitu. mul ei ole seda dokumenti küll praegu siin, kuid ma arvan, et äh, Aafrika Liidu strateegia julgeoleku peatükis on ka demineerimis, pead, demineerimist mainitud ja seda on mainitud ka Cotonou lepingus. ja kolleegid, kes tegelevad just äh, Aafrika riikidega, arengupoliitikaga seal, siis ma tean, et vähemalt üks endistest kolleegidest äh, tegeles ka sellele pühendatud äh, eelarvereaga ja see on nüüd ähm, arengupoliitika peadirektoraadi all, aga kui vaja, siis me saame teile rohkem üksikasjalisemat infot anda, suur tänu teile. Rafa Nord. Um, suur tänu. ütleksin, et äh, tänahommikused arutelud on väga kasulikud olnud. tänan kõiki ettekandjaid äh, nende sõnavõttude eest. meie töö on väga tähtis ja tähtis on ka e-, edastada Eh, riikidele sõnum, et probleem ei ole lahendatud, selleks on jätkuvalt vaja pühendumist ja vahendeid, aga mm, pidades silmas vajadust tõhusat tööd teha, peaksime vältima siiski enesekiidukampaaniaid ning pöörama eelkõige tähelepanu demineerimisküsimustele ja ohvriabi oleks eriti tähtis just kon-, keskenduda ohvriabile. suur tänu kõigile, meie seminar oli väga huvitav, tänan kõiki sõnavõtjaid ja kokkuvõttes võt-, tahaksin teile ka meenutada, et järgmine kohtumine meie komisjoniga toimub Brüsselis kuueteistkümnendal novembril. tänan